Uh, um, kallid kolleegid, palun võtke istet ja pange valmis oma elektroonilised kaardid, aitäh! Can I just wait till everyone's seated? palun võtke kõik istet, et me saaksime pihta hakata. Hey colleagues, uh, we're going to begin. niisiis, hakkame hääletusega pihta. enne aga, kui äh, läheme hääletuse juurde, on vaja üks asi ära lahendada veel eilsest, me nimelt eile leppisime kokku et koordinaatorite soovitused viiendast oktoobrist võetakse vastu täna. kõiki tollal kohal ei olnud ja eile siis ja ma teen ettepaneku, et selle päevakorrapunkti me võtame siis ette praegu. koordinaatori soovitused on äh, lisatud äh, tänase istungi kausta. see asi on natukene keeruline, nii et kuulake palun hoolega ma teeksin ettepaneku siis, et me võtame need soovitused vastu kahes faasis. kõigepealt ma tahaksin, et te toetaksite kõiki koordinaatorite soovitusi, välja arvatud soovitus, mille tegi ALDE fraktsioon vastavalt artiklile seitse aluslepingutes. kui lubate, siis äh, ma tahaksin võtta kõik ülejäänud soovitused vastu. niimoodi oleks äh, asi lihtsam, nii et meil on mõned äh, lisapunktid siin, praegu on tõesti tööd, äh, käed-jalad meil täis äh, ja eilsest on veel esile kerkinud paar asja, nii et üritage siis kuulata hoolikalt. kõigepealt üks lisakoordinaatorite punkt tuli päevakorda, kus esimees peaks äh, uuesti saatma siis küllakutse volinik Jourovale, et ta osaleks meie komisjoni koosolekul järgnevatel päevadel Safe Harbor äh, kaasuse osas ja Schrems äh, lahendi osas nii et me peame selle siis heaks kiitma, et me kutsume ta kahekümne seitsmendal oktoobril erakorralisele komisjoni koosolekule, kõik on nõus teiseks, äh, proua Martina Anderson kuue fraktsioonist on nimetatud äh, ÜRO puuetega inimeste konventsiooni alase raporti raportööriks, eriti mis puudutab CPRD komisjoni tegevust. see anti kuue fraktsioonile, see raport äh, Deonti süsteemist lähtuvalt. kas olete ka sellega nõus? kui keegi vastu ei ole, siis on see ka vastu võetud ja nüüd edasi. viimasel koordinaatorite kohtumisel jõudsime me kokkuleppele sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga, see oli vähemalt viimasel kohtumisel otsustatu Äh, kuul-, kuulake palun natukene vaiksemalt, kolleegid võib-olla. komisjon oli nõus koordinaatorite soovitusega esitada komisjonile suuline küsimus, nii nagu me kümnendal juunil äh, oma resolutsioonis nõuame komisjonilt infot. ma pa-, teeksin ettepaneku, et me hääletaksime elektrooniliselt. see on üks koordinaatorite kohtumise otsus kümnendast juunist ja ma teeksin ettepaneku, et me hääletame elektrooniliselt ka seda, kui olete nõus ALDE esialgse ettepaneku osas, aga kõigepealt ma teen ettepaneku, et me hääletame elektrooniliselt selleks, et taas kinnitada see otsus, mille me võtsime seoses sotsiaaldemokraatide algatusega. härra Michel. jah, härra esimees, ma tahaksin teada, mis on selle ettepaneku sisu, mida me täpselt hääletame, kas me hääletame ALDE ettepaneku osas, et koostaksime raporti äh, mis aitaks käivitada artikkel seitse. tegemist on ametliku taotlusega, mille ALDE esitas. aitäh, härra Michel. ma selgitan äh, seda asja, kui te nüüd kuulate. me kõigepealt hääletame sotsiaaldemokraatide ettepaneku üle. see puudutas suulise küsimuse esitamist, kus nõutakse, et komisjon reageeriks kümnenda juuni parlamendi resolutsioonile ja pärast seda hääletame ALDE ettepaneku osas ka. üksteise järgi ja mõlemad elektrooniliselt. kolleegid, palun üks hetk, kuulake ära mis ma tahan öelda, mul ei ole veel rohkem palju öelda, aga kuulake ära mind lõpuni ja siis saate aru, mismoodi see asi hakkab välja nägema. kuulake palun hoolikalt, kui hoolikalt kuulate, asi väga valuliselt ei lähe. kõigepealt paneme me hääletusele koordinaatorite soovituse kinnitamise. proua Makovei, kas teie märkusest on kasu? jah, ütleb proua Makovei Äh, iroonitsemise eest suur tänu. minu hääletuskaart jõuab siia kohe, nii et palun äh, lugege minu käsi hääletamisel. no osaliselt kasulik, no kasulik teile vähemalt, mind ei aita eriti. aga andis mulle hingetõmbeks aega, mõtteid koondada, mis iganes. tulen tagasi selle juurde mis on kõige meeldivam minu töös nimelt tahtsin selgitada, et kõigepealt me kiidame heaks sotsiaaldemokraatide ettepaneku, mille eesmärgiks on esitada suuline küsimus komisjonile, kus nõutakse seda, et nad vastavalt meie kümnenda juuni resolutsioonile annaksid infot parlamendile, selleks et kõhklusi vältida, hääletame elektrooniliselt. kui te olete minu ettepaneku, suulise ettepaneku poolt, seda kirjalikult ei ole, siis valige pluss. kui te olete minu suulise ettepaneku vastu, ei, härra Depre naerab, aga uskuge mind, asju peab selgitama, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. Teie ja proua Komeši hääled on ka loetud, see on vastu võetud ja seega me ka niimoodi kinnitame vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis. vastavalt äh, sellele samale kahesaja viiendale artiklile, nii nagu Alde ütles ja nii nagu härra Michel praegu siin ka selgituses ütles, pärast esimehe teadaannet tegi ALDE ettepaneku sel koordinaatorite kohtumisel ja hääletati ka selles osas ja hääletati maha, aga äh, sellel kohtumisel tekkis teatav sege, segadus ja kuivõrd ALDE on pärast seda kohtumist palunud äh, seda asja hääletada komisjonis, teen mina nüüd esimehena ettepaneku tõesti see hääletus korraldada. kui keegi selle vastu ei ole, siis minu ettepanek on, et me hääletame elektrooniliselt ALDE ettepaneku osas. hääletame elektrooniliselt. kui te seda ettepanekut toetate, proua Inentvelt, teil on protseduuriline küsimus, härra Inentvelt ma tahtsin selgitada, me palusime elektroonilist nimelist hääletust. vaatan praegu läbi siin äh, võimaluste nimekirja. esimene võimalus, number üks, võib-olla isegi sinu järgi oli see nimetatud, see esimene versioon, nimeliseks hääletuseks äh, peab olema vähemalt viisteist kolleegi, kes seda soovivad me peame lähtuma kodukorrast, lihtsalt nii see on. kodukorra ko järgi peab viisteist kolleegi äh, taotlema nimelist hääletust. pedant olen jah, aga nii see on. kas neid on viisteist? no tõst-, tõuske püsti, kui tahate. no kätt ka võinud tõsta, me ei ole siin Briti alamkojas. püsti pikali tundub, et on viisteist koos. oleks võinud kätt ka tõsta, kolleegid. viisteist, võite maha istuda. Läheme siis nimelisele hääletusele. nii, kolleegid, kas kõik on valmis? kui te soe-, toetate koordinaatorite soovitust, hääletate jah, kui ei, siis hääletate ei, hääletus on avatud. noh, ALDE, ALDE ettepanekut toetada. Vaba-, esimees vabandab, kui te toetate ALDE ettepanekut, siis hääletate poolt, ehk siis roheline nupp. kui te olete vastu, siis hääletate vastu. hääletus on avatud. mulle öeldakse siit, et Rahvaparteile see on üks üle. proua Makovei sai oma kaardi kätte. hääletus on suletud. tagasi lükatud nii, kolleegid, läheme nüüd edasi ülejäänud hääletuse juurde. Mrs Mussolini, do you have a point of order? proua Mussolini, kas teil on protseduuriline küsimus? mikrofon, palun ma ei tea täpselt, mida ütleb kodukord, aga kas äh, püsti tõusta sai siin ainult rahvasaadikud või kõik, kes saalis olid, kui me lugesime kokku viisteist inimest, siin oli nimelt kaks inimest äh, püsti, äh, kes ei ole saadikud. kuivõrd asi oli ühes või kahes hääles, siis peaks minu meelest küll ainult saadikutel olema õigus püsti tõusta, mitte assistentidel, aitäh. is members were only counted. We proua Mussolini. kallid kolleegid, meil on täna isegi külalisi siin saalis ja asendusliikmeid, kes arvavad, et meil ongi tavaliselt selline segadus me lugesime proua Mussolini kokku siiski ainult saadikud ja need kaks kolleegi, kes äh, proua Mussolini räägib ilma mikrofonita. me lugesime kokku ainult saadikud ja kaks kolleegi, kellel kaarti ei olnud, need loeti ka sisse õigel ajal, selle on sekretäriaat ka kinnitanud. Läheme hääletuse juurde. kõik on elektrooniline jällegi, et asi läheks kiiremini. kõigepealt äh, sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Poolas. proua Beenova on raportöör ja hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud järgmine jällegi proua Peenova raport, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. Thank you. the same just for the This member one. state of Belgium. And again, uh... ja järgmisena hääletusel proua Peenova kolmas raport Belgia kohta hääletus on avatud. Belgia. see on siis äh, automatiseeritud andmevahetus Belgias. hääletus on avatud. nüüd on hääletus suletud vastu võetud. We now move to the draft motion. Nüüd edasi hääletusnimekiri. sõltumatute ekspertide ametisse nimetamine Euroopa narkootikumide ja narkosõltuvuse järelevalveametisse, seirekeskusesse. meil on siin kandidaadid alfabeetiliselt elektrooniline hääletus ja hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. ja edasi resolutsiooni eelnõu järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi kaheteistkümnendal märtsil kaks tuhat neliteist aasta resolutsiooniga Euroopa Liidu kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta muudatusettepanek kaksteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist, viisteist identsed ettepanekud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud kompromiss kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepaneku üheksateist, hääletus on alanud. üheksateist. muudatusettepanek üheksateist, hääletus on avatud muudatusettepanek üheksateist Aksel Vossilt. minu arvates võite igal juhul selle poolt hääletada. ma soovitan teil selle poolt hääletada. kõik tõenäoliselt ülejäänud hääletavad selle vastu. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üks muudatusettepanek kakskümmend üks, siiski vabandan, kakskümmend, muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud. ma ei tea, mis Rahvaparteiga toimub, muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kas kõik on hästi, kolleegid? palun kontrollime, kas kõigil on korrektsed hääletusnimekirjad õnnitlen neid fraktsioone, kellel on õiged hääletusnimekirjad käes. Everything okay? Okay, so... niisiis, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, teine osa. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, teine osa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on alanud. muudatusettepanek kakskümmend viis. Te olete vastu? jah, ma ei peaks tegelikult teile ette ütlema, kelle poolt, kuidas te hääletate, aga kiiruse huvides hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. kolleegid, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kas kõigil on kõik hästi? muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatused, äh, kompromiss seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks hääle, identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepaneku üheksakümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks ja üheksakümmend kolm identsed muudatusettepanekud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada, hääletus on alanud. see on identne muudatusettepanek, seega muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, seda me just hääletasime, öeldakse esimehele, vabandan, muudatusettepanek sada, sada üks, ei. muudatusettepanek sada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nüüd sada üks, sada kaks, sada kolm identsed muudatusettepanekud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanekud sada seitse, sada kaheksa, identsed muudatusettepanekud, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kümme, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kümme teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek sada kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neliteist, osade kaupa esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa kompromissist neliteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, samuti vastu võetud. muudatusettepanek sada viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada üheksateist, sada kakskümmend plokina, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. vabandust, siiski tagasi lükatud, ütleb esimees andke andeks, tegin vea siin. muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepaneku üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud samuti vastu võetud ja lõpphääletus, kolleegid. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nii palju siis hääletamise kohta. ja Tati raportit hääletame järgmisel nädalal. suur tänu, daamid ja härrad! me peatame tunniks ajaks istungi ja meil toimub videokonverents Prantsusmaa Rahvusassambleega tunni aja pärast. suur tänu!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

Ühiga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

colleagues, uh, could I kallid kolleegid, ma paluksin, et te istuksite esimestesse ridadesse. see jätab parema mulje meist, kui me istume natukene võib-olla koos teineteisega, nii et palun võtke istet siin esimestes ridades. jah kallid kolleegid, me ootame, et meie kolleegid jõuavad äh, kohale, ta juba jõudiski saali sisse. me oleme juba ühenduses parlamendiga. ja meie raportöör on ka kohal. Donc je vais me permettre, avant que nous commencions et, et que je salue alustuseks tervitaksin Euroopa Parlamendi kolleege ja tuleksin teile meelde äh, seda äh, raamistikku, kuidas me täna tegutseme, meil on väga konkreetne lähenemine. Euroopa Parlamendi asepresident võtab sõna neli, äh, esimees võtab sõna öö, komisjoni esimees võtab sõna neli minutit, siis mina neli minutit ja kolm minutit raportöörile. ja see on tõesti üsnagi pikk aeg võrreldes kahe minutiga, mis tavaliselt sõna antakse. ja me peame väga rangelt ajast kinni pidama. ja ma näen, et meie kolleegid on peaaegu oma kohad sisse võtnud ja kui olete nõus, siis alustame. kõigepealt sooviksin tänada äh, lugupeetud äh, asepresidenti, kalleid Euroopa Parlamendi kolleege, Rahvusassamblee kolleege, mul on väga hea meel, et meil oli võimalik selline ühis üritus korraldada videokonverents meie kahe komisjoni vahel ja tänasel hetkel on väga oluline see, et Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid saaksid võimalikult tihedalt koostööd teha päevakajalistel Euroopa teemadel Euroopa poliitika raamistikus lähtudes natsionalismi ja populismi tõusust on väga oluline, et parlamentide hääl kuuldavaks teha. me saame üheskoos panustada uue Euroopa loomisse, täiendades üksteise tööd, Euroopa Parlament kaasseadusandjale ja rahvusparlamendid, kellel on täiendav mõju äh, ja mida me üritame rakendada ka meie Rahvusassamblees. täna räägime väga olulisest teemast, mis puudutab meie mandrit, rändeteema, äh, mis ei ole ainult meie lehtede esikaantel, aga see on ka meie teemade esiniilil solidaarsus inimeste suhtes, kes on ohus, äh, solidaarsus liikmesriikide suhtes ja tuletaksin meelde äh, seda kaalu, mida kannavad äh, Itaalia, Kreeka ja Küpros äh, sel teemal. Krii-, äh, rändekriisiga silmitsi seistes, mis me, teeb meile väga palju muret, me soovime rohkem Euroopat, demokraatlikumat Euroopat. me ei taha, et natsionalistid võimu saaksid, president Hollande tuletas Euroopa Parlamendi ees kõneledes eelmisel nädalal meelde seda koos Angela Merkeliga. üheksandal oktoobril ÜRO Julgeolekuorganisatsioon andis Euroopa Liidule äh, avamerele Liibüa alt äh, tulnud laevu abistada. see on ainult üks osa äh, lahendusest. minu arvates on meil Äh, vaja rohkem teha. eurooplased peavad avama äh, oma käed ja vastu võtma need inimesed, äh, kes ja kui me, ja me ei tohi võidelda nende sisserändajate vastu, me peame võitlema inimkaubitsejate vastu. meie peaminister Äh, lähtudes Junckeri ettepanekust äh, soovis äh, solidaarset pagulaste ümberjagamist. me peame kasutama seda nende jaoks, kes lahkuvad sõjajalust ja praegune olukord kahjuks on kahetsusväärne. meil on vaja tegutseda konstruktiivselt Euroopa Parlamendi poolt ja ka libe komisjoni poolt, keda ma siin äh, tervitan, täidavad väga olulist rolli selleks, et seda olukorda kontrolli alla saada ja aidata seda ümberjagamist korraldada võrdselt ja solidaarselt. meile teeb, tekitab see meis väga suurt huvi. see on parim viis, kuidas välispiiril tegutseda ja nagu ma ütlesin, Luksemburgi eesistujale, tuletades meelde, kes tuletas meelde, et meil on vaja äh, Euroopa piirivalvet ja see on see, mida me oleme pikka aega meie komisjonis rääkinud. me äh, soovime kuulda teie arvamust selles osas, väga palju on vaja ära teha ja ma piidun, piirdun siin ainult mõningate ettepanekutega. meil on vaja paika panna euro-, ühised reeglid äh, varjupaiga taotlemisel millest lähtuvalt äh, uued äh, sisserändajad saavad kiiresti integreeruda ja tööd hakata tegema. ja kahjuks see Junckeri ettepanek äh, lükati tagasi, mida teie arvate, mis puudutab diplomaatilist lähemist, lähenemist, kuidas vastu võtta rohkem sisserändajaid, me ei tohi unustada neid riike, kes kannavad kõige suuremat koormat praegusel hetkel. kuidas tugevdada Euroopa Liidu vastuvõtuvõimalusi ja seadusliku äh, sisserände osas? me ei tohi unustada, et nad ei ole meile ohuks, vaid nad võivad anda meile olulise võimaluse meie riikidele näidata üles solidaarsust ja need olid mõningad äh, sõnad sissejuhatuseks ja jään nüüd hea meelega ära kuulama seda, mida ütleb järgmine kõneleja. suur tänu, tere pärastlõunat! kõigepealt äh, ma tahaksin teid tervitada, teid, proua esinaine ja teisi äh, Prantsusmaa Rahvusassamblee Euroopa Asjade Komisjoni liikmeid, suur tänu selle eest, et meie koostöö sujus nii hästi äh, Ähm, selle uue, uut tüüpi kohtumiste ettevalmistamisel, et me saame korraldada videokonverentse erinevate parlamentidega erinevatel teemadel. meie jaoks, libe komisjoni jaoks on tegemist esimese taolise videokonverentsiga, tegemist seega nii-öelda esilinastusega ja loodetavasti kujuneb sellest edukas kohtumine. meie tänase äh, Äh, ühise kohtumise teema on äh, pagulasküsimused äh, ja sellega seonduv. meie komisjon koostab praegu strateegilist algatusraportit olukorra kohta Vahemerel ja rõhub seal sellele, kui oluline on holistlik Euroopa lähenemine äh, Äh, varjupaiga küsimustele. proua Metsola Rahvapartei ridadest äh, Maltalt ja proua Kienge sotsiaaldemokraatide ridadest Itaaliast on meie kaasraportöörid ja selle raporti äh, kontekstis on meie delegatsioon praegu Liibüas, mõlemad raportöörid on seal ja seega ei saa kahjuks osaleda tänasel kohtumisel ja äh, selle raporti koostamise kontekstis oleme kohtunud paljude ekspertidega ja keskendunud küsimustele nagu solidaarsus, äh, kohustuse õiglane jagamine, äh, kriminaalse inimkaubitsemise vastu võidlemine ja irre-, mitteregulaarse rände vastu võitlemine, piiride haldamine, viisapoliitika ja öö, äh, turvaliste koridoride pakkumine pak-, varjupaiga taotlejatele on teemad, millega me oleme tegelenud. Euroopa Komisjon on omalt poolt välja pakkunud erinevaid algatusi Euroopa rändeagenda kontekstis, näiteks nagu alalise ümberasustamise süsteemi loomine, meie raportööriks on Ühendkuningriigi saadik Timothy Kirkhope, siis äh, turvaliste riikide nimekiri äh,, siin on meie raportööriks proua Sivi Goulart äh,. siis on tehtud ettepanek kriisikeskuste loomiseks äh, ja Euroopa Liidu ametivõimud peaksid koostööd tegema siis liikmesriikide ametivõimudega selleks, et äh, näiteks äh, kiirendada sõrmejälgede võtmise protsesse nendes kriisikeskustes tänane kohtumine, kallid kolleegid, annab meile võimaluse süvitsi minna nendesse teemadesse, annab meie kahe komisjoni liikmetele võimaluse äh, rääkida varjupaiga äh, ja äh, piiriküsimustest, ärgem unustagem aga, et meie aeg on piiratud, jääge seega palun kõneaja piiridesse, kõik teavad, kui palju neil on aega ja palun, kui te olete kõnelemise lõpetanud, kindlasti ka mikrofon välja lülitada ja ühtlasi paluksin ma teid, kuivõrd äh, kogu meie kohtumine täna ka tõlgitakse, et ärge kõnelege liiga kiiresti, see on eriti soovitus meie prantsuse kolleegidele Pariisis, üsna tihti teil äh, on kombeks tempokalt rääkida, nii et äh, võtke natukene tempot vähemaks, et meie tõlkemeeskonnal oleks võimalik teid ka täpselt tõlkida nii palju siis minu poolt ja annaksin sõna kõigepealt meie kolleegile Anna-Maria Koratsa pildile Rahvaparteist äh, Rootsist äh, kolmeks minutiks. sõna on teil, palun, proua Koratsa pilt suur tänu, härra esimees, suur tänu, kallid kolleegid. Pariisis tõesti suurepärane kohtumine, suur rõõm rääkida täna sellest teemast, mis on kindlasti Rahvapartei üheks kõige põletavamaks teemaks täna, nimelt kuidas kohelda ähm, pagulasi inimlikult Äh, loomulikult äh, on üks äh, oluline aspekt Süürias ähm, sõja lõpetamine ja piirkonna stabiliseerimine, see nõuab rahvusvaheliselt üldsuselt täpsemat reaktsiini, aga meie kõige e suurem eesmärk on elude päästmine, me ei saa kõiki Euroopas vastu võtta, aga kõik inimesed tuleb päästa, kes üritavad Euroopasse jõuda mul oli suur au juhtida meie komisjoni delegatsiooni Lampeduusale, Lampeduusasse ja kohtusime seal Mare Securo operatsiooniga ja tulen taga, naasesin just Türgist, kus igal ööl miljon, tuhanded inimesed äh, panevad oma elu kaalule selleks, et Euroopa rannikule jõuda. Need operatsioonid on tõhusad, seda tuleb tunnistada, kuid nendest ei piisa ja ma arvan, et kindlasti tuleb äh, neid tõhustada, eriti just nimelt äh, Vahemere idakaldal, aga need operatsioonid öö, öö, operatsioonid, eh, nendest ei piisa, nagu ma ütlesin. väga palju inimesi tahab jõuda Euroopasse ja see tekitab muidugi raskusi nendele operatsioonidele. aga millest ma tahtsin rääkida, on see moment, kui need inimesed jõuavad Euroopa piiridele. on väga oluline, et need inimesed registreeritakse, on oluline, et me suudaksime oma piire kontrollida ja me peaksime palju jõulisemalt võitlema kaubitsejate vastu. proua esimees, ma ütleksin teile, et kaubitsejate vastu võitlemine ei ole äh, Äh, pagulaste vastu võitlemine, see on organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine, need on kurjategijad, nende vastu tuleb astuda. ja ühtsed reeglid, äh, äh, need on ju vastu võetud, need tuleb rakendada, meil on asüülipakett, aga probleem on selles, et liikmesriigid seda ei rakenda ja minu üleskutse on, et äh, Rahvusassamblee Prantsusmaal annaks endaks kõik selleks, et liikmesriigid võtaksid kanda oma vastutust. käes on hetk, kus kõik liikmesriigid peavad oma vastutust kandma, kus kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad inimlikult need inimesed vastu võtma ja vastavalt var-, vastavalt varjupaigapaketile tuleb põhimõtteliselt eristada need inimesed, kellel on õigus varjupaigale, nendest, kes on majandusmigrandid ja kindlasti tuleb rakendada ka sellega seoses siis tagasisaatmise ähm, direktiivi. Äh, kallid kolleegid, loodetavasti te olete nõus minuga, kui ma ütlen, et me tahame võtta kasutusele äh, ümberasustamise vabatahtlik süsteem, et äh, ähm, et ähm, me lähtuksime ka ÜRO soovitustest, me tahame sellist süsteemi praegu, mis on vabatahtlik äh, Äh, aga loomulikult tuleb arvestada ka sellega, et osalt poolt me oleme võtnud vastu kohustusliku kvootide süsteemi saja kuuekümne tuhande pagulase ümberasustamiseks. sellest ei piisa, me peame käivitama selle tegevuskava, mille me oleme käivitanud koos Türgiga ja äh, tegema ja nendega rohkem koostööd tegema, sellepärast et nende riigis asub praegu kaks miljonit pagulast. Äh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu, proua esimees suur tänu, järgmine kõneleja, proua Karamanli. Äh, suur tänu, äh, proua esimees ja härra esimees ka. mul on väga hea meel, et meil tänane kohtumine on, äh, see on võimalus rääkida sellest suurest probleemist, mis meie ees on, aga mis pakub ka erinevaid võimalusi. Eh, loomulikult eh, tänu sellele või selle probleemi tõttu eh, peab olema Euroopa tugevam kui kunagi varem. tagasipöördumine natsionalismi oleks suur viga, see tapaks Euroopa solidaarsuse. meil on vaja uusi meetmeid ja tegemist on kriisiga, mida me enne ei ole näinud. rändevood Ehm, loomulikult seni on liikmesriigid pidanud eh, seda ise eh, haldama, aga täna on kõik Euroopa piirid sellest puudutatud. me, mitte ükski liikmesriik ei suuda seda probleemi lahendada, see oleks utoopiline, need, kes tahavad ennast isoleerida, tegelikult nõrgestavad ennast ja ühiskonna reeglid näevad ette selleks, et tuleb ennast koondada, selleks olla tugevam ja e, Euroopa projekt on praegu ohus ja seda ka president Hollande Euroopa Parlamendi ees seitsmendal oktoobril selgelt e, see välja ütles kuussada tuhat inimest e, elavad täiesti ebainimlikes tingimustes, on tänapäevased orjad, nad tahavad jõuda Euroopasse ja on ka siia jõudnud. kahekümne seitsmendal mail esitasin ma meie Euroopa asjade komisjoni ees koos kolleegiga ühe teatise selleks, et tutvustada äh, Euroopa Komisjoni äh, ümberpaigutamise kava, ütlesin tollal ja ütlen seda ka täna, et äh, see probleem on meie jaoks võib-olla kõige suurem üldse Euroopa Liidu ajaloos ja selle lahendamine on tõeline võitlus, mis käib kolmel rindel, kõigepealt humanitaarrinne, Eh, inimeste päästmine merel, siis võitlus pagulaslaagrites, ümberpaigutamine ja ümberasustamine ja eh, vahendite kasutamine. üheksandal oktoobril eh, Itaalias käivitati esimene kriisikeskus, milline on praegu selles toimunud nelisada tuhat inimest on tulnud Euroopasse, aga sada kuuskümmend tuhat ainult ümber paigutatud, mida teha selleks, et ka ülejäänud inimesed leiaksid koha, meil ei ole praegu ühtset telge meie poliitikas, Euroopal on suuri raskusi vastata nendele geopoliitilistele raskustele, mis meie ees on me oleme kaasseadusandjad ja ma arvan, et tõesti on oluline see, et me saaksime võtta seisukohad äh, ühtselt vastu seadusandlikkuse osas ja see, mis puudutab ümberpaigutamist, ümberasustamist, mis puudutab turvaliste riikide nimekirja ja nii edasi. järgmine kõneleja on äh, Lopez Aguilar. suur tänu suur tänu, lugupeetud kaas juhataja selle võimaluse eest kahepoolsel kohtumisel sõna võtta Euroopa Parlamendi ja Prantsusmaa Rahvusassamblee eh, vahel, eh, rääkida väga olulisel aktuaalsel teemal eh, põgenikekriisi osas. kaks, kahe minuti jooksul on võimalik ainult välja tuua, et me avaldame toetust sellele holistilisele lähenemisele mis puudutab rändepoliitikat, aga ka rahvusvahelist äh, lähenemist, piiride haldamist ja rahvusvahelise humanitaarõigusest lähtuvaid põhimõtteid. väga oluline on meelde tuletada, et Euroopa Liit äh, ja selle poliitika äh, põgenike, pagulaste osas peab kinni pidama inimõiguste ja rahvusvaheliste õiguste põhimõtetest ja peab äh, arvesse võtma Euroopa seadusandlust. rändepoliitika valdkonnas on vaja välja äh, tuua solidaarsuse põhimõtted ja, ja vastavatele artiklitele Euroopa Liidu toim-, toimimise lepingus me näeme, et siin ei ole piisavalt, äh, millest lähtuda alati ja me peame igal juhul äh, leidma püsiva, alalise ja siduva äh, lähenemise selles osas, mis puudutab ümberasustamist, asüüli ja varjupaiga õigust peab tunnustama kui äh, üksikisiku õigust ja sellisel kujul analüüsima äh, iga individuaalset juhtumit. Euroopa Liit peab äh, samuti saavutama kompromissi, mis puudutavad merepäästeoperatsioone ja selleks on vaja Äh, vajalikke eelarvevahendeid äh, kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani ja lõpetuseks äh, viitaksin ebaseaduslikule inimkaubandusele ja ka põhjusele selle taga vaesus, ebavõrdsus, ebaõiglus, sõjalised konfliktid ja seetõttu on vaja välja töötada humanitaarkoridorid ja lisaks sellele Euroopa Liit peab välja töötama äh, ühise pagulaspoliitika ja ma peaaegu lõpetan, esimese üritab katkestada, meil on vaja leida parimad võimalused äh, tööhõive, äh, turul integreerida pagulased ja tagada ka piirikaitse meie välispiiridel. suur tänu, head kolleegid, aitäh, et võtsite sõna prantsuse keeles, kõnelejad räägivad ühel ajal me peame kinni pidama oma ajakavast, sest vastasel korral äh, ei saa kõik sõna, enne kui meie aeg kaheksateist kolmkümmend läbi saab äh,. suur tänu ja palun tõesti pidage kinni sellest ajast, mis teile on määratud. suur tänu, järgmisena sõna Charles de la Verpilliere, palun. suur tänu äh, proua esimees, mina samalt poolt, omalt poolt rõõmustan samuti selle võimaluse eest Äh, jagada arvamusi äh, meie Rahvusassamblee poolt äh, koostöös Euroopa Parlamendiga. Frontex avaldas täna arvud, mis puudutavad rännet Euroopa Liitu kaks tuhat viisteist aastal, aasta alguses sea-, kuni kolmekümnenda septembrini on seitsesada kümme tuhat inimest sisenenud Euroopa Liitu samas kui kaks tuhat neliteist oli see koguarv kakssada üheksakümmend kaks tuhat. see rändekriis on tõeline väljakutse Euroopale ja lahendus on äh, tingimata vajalik leida Euroopa tasandil ja ma liitun selles küsimuses kolleegidega, kes seda juba enne mind väljendasid mis puudutab mind ja vabariiklaste äh, fraktsiooni, meil on paika pandud kolm meedet, mida me soovime äh, ette näha Euroopa Liidu tasandil ja, ja mille rakendamist me soovime. esiteks on vaja analüüsida asüülitaotlejad võimaliku, taotlused võimalikult kiiresti Äh, ja seda, enne seda, kui nad Vahemere ületavad, me peame vahet tegema nende vahel, kes on majandusmigrandid ja kes on pagulased, selleks et määratleda juhul, kui äh, varjupaigataotlus on tagasi lükata, äh, võimalikult kiire ja lihtne tagasisaatmine päritoluriikidesse. varjupaigataotluste läbivaatamine enne Vahemere ületamist peaks aset leidma näiteks Aafrika riikides, Türgis ja juhul, kui äh, kord on taastatud ka Liibüas. teine meede äh, sarnaselt, äh, me tervitame kriisikeskuste loomist, millest esimesed on juba paika pandud Lesbosel. meie lähtume samast põhimõttest, et on vaja, et varjupaiga taotlejad, kelle taotlus on tagasi lükatud, kes on tegelikult majandusmigrandid, äh, võiks äh, saada tagasi äh, oma päritoluriiki. kolmas meede, me soovime ja see on ka kooskõlas sellega, mida ma juba ütlesin, et Euroopa Liit süvendaks oma diplomaatilisi suhteid päritoluriikide ja transiitriikidega selleks, et äh, hõlbustada äh, sisserände tagasisaatmist. neljandaks on vaja ühtlustada varjupaigataotluste käsitlemist. see puudutab äh, turvalisi päritoluliike ja viiendaks, lõpetuseks ütleksin, et on vaja võidet, võidelda inimkaubitsejate vastu ning luua juriidilised meetmed selleks, et konfiskeerida ja hävitada äh, Äh, need alused, äh, mida nad kasutavad inimkaubitsemisel, aitäh! ja nüüd palun äh, härra Kirkhopp järgmiseks. aitäh, kõigepealt sooviksin tänada kõiki, et olete siin täna meiega meil on väga hea meel teiega seda teemat arutada ning koostöö Brüsseli ja liikmesriikide vahel on loomulikult oluline selleks, et leida pikaajalisi lahendusi praegusele kriisile. võtan sõna endise eh, migratsiooniministrina eh, Ühendkuningriigis ja ma mõistan, milline on eh, seadusandlus Prantsusmaal. minu arvates on tegemist väga laiaulatusliku lähenemisega võrreldes varasema seadusega Ühendkuningriigis on meil samuti uus seadusandlus. mina olen raportöör, mis puudutab püsivat ümberpaigutamissüsteemi mida arvab Prantsusmaa Rahvusassamblee pikaajalisest lähenemisest, eriti sellest, mis puudutab ümberasustamist, mil määral leiate te, et Prantsusmaa valitsus peaks kavad paika panema selleks, et konfliktipiirkondadest inimesi ümber asustada ja kas te olete nõus, et ideaalne olukord oleks nende taotluste käsitlemine eh, võimalikult konflikti lähedal, eh, nende raskuste lähedal eh, vähegi kui võimalik ja teiseks, minu küsimus teile on järgmine. Teie seadusandlus või osa sellest räägib äh, lõimumisest ja ma tahaksin teada, milline on Prantsusmaa perspektiiv, mis valdkondades Prantsusmaa valitsus ja teie ise leiate, mis on kõige keerulisemad äh, Prantsusmaa ühiskonnale. meil kõigil on sarnaseid probleeme lõimumise osas ja meil kõigil on raskusi ka rassivaheliste teemadega ja vähemusvalijatega äh, kas te võiksite äh, jagada oma arvamusi, mil määral teie saaksite aidata, et seda probleemi meile kõigile lahendada, suur tänu! Thank you very much! suur tänu! Äh, järgmine on Philipp Corderi ja tuletan meelde, et kõigil on kaks minutit kõneaega. suur tänu, proua esimees. ka mina tahaksin tänada selle tänase algatuse eest pidada dialoogi Euroopa Parlamendi kolleegidega ja kõigepealt ma tahaksin kindlasti rõhutada seda, kui äh, suures osas on see viimastel kuudel äh, nähtu ähm, rändevoog tekitanud hõõrumise Euroopa tasandil ja näidanud seda, et Euroopa ei suuda praegu astuva, vastu astuda sellele probleemile. ja see näitab kõik seda, kui palju meil on vaja veel integreerida Euroopas meie jaoks on muidugi väga oluline see, et kõik pagulased võetakse vastu ja võetakse Euroopa Liidus vastu hästi. Ehm, see on meie kohustus inimestena, aga see on ka kohustus vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja need liikmesriigid, kes keelduvad äh, pagulasi vastu võtmast, või kes valivad pagulasi välja usupõhiselt või rahvusepõhiselt või mingitest muudest kriteeriumitest lähtuvalt, peavad öö, minema sanktsioonide alla keskpikas perspektiivis ma arvan, kuivõrd ma arvan, et tänane arutelu on keskendunud lühiajaliste probleemide lähenemisele, ähm, arvan ma, et äh, jah, on positiivne, et me oleme kriisikeskuste süsteemi käivitanud, aga keskpikemas perspektiivis me peaksime mõtlema sellele, milline on meie ähm, Euroopa varjupaigapoliitika üldisemalt, me peame ennast ette valmistama selleks, et me ka äh, Äh, tulevikus suudaksime sellistele asjadele reageerida, reageerida õigesti. ainus lahendus on minu meelest ühtsed reeglid, ühtsed vastuvõtutingimused, kõikide liikmesriikide vahel tuleb äh, pagulased äh, õiglaselt ümber jaotada Äh, aga ka sellised küsimused nagu näiteks kutsetunnistuse tunnistamine, tööõigus, mobiilsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, see kõik oleks võimalik, kui loodaks Euroopa Liidus vastav amet, kes vastutab ühtse varjupaigapoliitika eest. ma sellega lõpetan, sellepärast et aeg jookseb. Äh, mulle eraldatud kaks minutit on ümber saanud, aga mul on väga hea meel, et mul oli võimalus äh, tänases arutelus osaleda. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Natalja Kriisbeck Euh, suur tänu äh, härra esimees ja suur tänu äh, proua esimees äh, suur tänu selle suurepärase algatuse võtmise eest kes annab meile võimaluse mis annab meile võimaluse arvamusi vahetada teemal mis on kindlasti euroopa liidu üks kõige suuremaid probleeme ja kus puudutatud on väga paljud liikmesriigid meie ees on ülesanne, mis tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik. tegemist on ajaloolise pretsedenditu äh, raskusega, mis meie ees on ja see dialoog täna on kindlasti väga oluline. kuivõrd aega on väga vähe, Äh, räägiksin ma kohe siis minu küsimustest. kui need kriisikeskused äh, käima lükatakse ja see on iseenesest positiivne areng äh, Euroopa välispiiridel, kui vastuvõtutingimused kujunevad inimlikuks, väärikaks ja kui meie vastuvõtutingimused annavad võimaluse reageerida nii kiiresti, kui Euroopa Liit praegu peab reageerima nende pagulaste suhtes, kes põgenevad jubeduste ja sõjakoleduste eest ja aitab ka eristada siis äh, majandusmigrandid äh, nendest inimestest, kelle olukord on ka muidugi väga raske, kuid kelle puhul ei ole tegemist nii kiireloomulise küsimusega. kui need kriisikeskused lõpuks ometi käima saavad ja väärikalt inimesi hakatakse vastu võtma, siis mina tahaksin esitada sellega seoses küsimuse paluksin tegelikult teie toetust, väga paljud inimesed räägivad juba selle kriisi algusest peale. ja ärgem unustagem, et see kriis tegelikult kestab juba kolm, kolm pool aastat. Nende algatuste suhtes, mis on praegu esitatud seadusandlikust poolest, no ma tahaksin teie toetust, et me jõuaksime tõelise ühtse äh, varjupaigapoliitikani, mis äh, tõusetub äh, meie kohustusest olla solidaarne ja nagu kolleeg ütles, meil on vaja alalist äh, ümberpaigutamise süsteemi ja et kõik liikmesriigid oleksid sama pragmaatilised ja samalt kiirelt probleeme lahendavad, nagu seda on olnud Prantsusmaa ja tuleb kaasata ka vabaühendused. kolleegid, jah, meil tuleb tegutseda äh, Äh, ühiselt aga mida äh, Prantsusmaa võiks teha näiteks äh, varjupaiga taotluse, varjupaigapaketi ülevõtmise osas? see on juba vastu võetud kolm aastat. Prantsusmaal katkestatakse kõne ja võib-olla vastustes vastatakse, vastuste voorus saate te vastata siis minu küsimustele, jätkab proua Kriisbeck. aitäh. kallid kolleegid, Prantsusmaal on see pakett üle võetud ja järgmisena saab sõna härra Pierre Lequier. suur tänu. nii nagu äh, Charles de la äh, Verpillier olen äh, ka mina vabariiklaste ridadest äh, ja ma tahaksin rõhutada seda, et me peaksime suunama pilgu tulevikku, meil peab olema mingisugune tulevikuvisioon. praegu me oleme reageerinud natukene aeglaselt, reageerime fenomenidele, mis on meie ette kerkinud ja tegelikult on olnud esil juba mõnda aega, aga eh, minu meelest on oluline see, et me suudaksime sündmustest eespool käia. meil on vaja ühtset varjupaigapoliitikat, meil on vaja ühtset pagulase statuuti, meil on vaja ühtset öö, äh, öö, äh, piiripoliitikat, kuidas inimesi vastu võetakse. me näeme seda, et liikmesriigid on olukord väga erinev, on äh, neid liikmesriike, kes võtavad vastu seitsekümmend protsenti äh, siia jõudnud inimestest ja on sellised riigid nagu näiteks Prantsusmaa, kus on vähem kui kakskümmend protsenti inimestest vastu võetud, nii et midagi tuleks ära teha kindlasti selles osas. kindlasti tuleb ühelt poolt suurendada äh, Frontexi rolli ja vahendeid. selleks, et meie solidaarsus äh, poliitika käivituks ka välispiiride kontrolli puhul, eriti mis puudutab meie piirikaitset miks ma sellest kõigest räägin? sellepärast, et me oleme nii kaua sellest juba rääkinud äh, erinevate programmide lõikes äh, ja nii edasi, aga me ei ole äh, neid probleeme võtnud tõsiselt, me ei ole astunud seda viimast sammu see kriis äh, tegelikult ületab äh, paljud teised kriisid oma tõsisuselt ja me peame kindlasti äh, need probleemid lahendama praegu, hetkeprobleemid, aga suunama pilgu tulevikku, nagu öeldi. järgmine kõneleja on Barbara Spinelli ja palun teile kaks minutit kõneaega. Eh, tere suur tänu, ma samuti tervitan seda võimalust väga huvitavaks kohtumiseks ja ma pean ütlema, et äh, on palju muret tekitavaid äh, märke, mida, äh, millega Euroopa Liit ei ole valmis toime tulema. me ei tohi unustada, et ainult null koma üks protsenti moodustavad pagulased Euroopa Liidu rahvastikust ja selleks, et näidata, et Euroopa ei ole suutnud toime tulla, viitaksin ma äh, homsele ähm, ülemkogu päevakorrale. räägita Dublinist, äh, reeglitest, vaid räägitakse homme ainult kahest teemast, selleks, et peatada rändevood ja tugevdada äh, ta tagasisaatmist see tähendab, et tegemist on teatud äh, nüansside tugevdamisega. räägitakse tugevdatud Frontexist, kriisikeskustest, öeldes, et on vaja vahet teha Äh, majandusmigrantide ja pagulaste vahel, aga tuletaksin teile meelde seda, mida asepresident Timmermans ütles mõni päev tagasi Strasbourgis. pagulased, kes saabuvad Euroopasse, on kaheksakümne protsendi ulatuses pagulased. jagan äh, proua Orva kriitikat kui inimkaubitsejad ei oleks, kui oleks humanitaarkoridor, mis äh, hõlbustaks saabumist Euroopasse, pagulaste osas oleks olukord parem. aitäh, minu aeg sai läbi. suur tänu, Michel Kiro, palun. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. mul on väga hea meel selle kohtumise üle meil on väga tõsiseid väljakutseid, aga me peame meelde tuletama, et selles olukorras, isegi kui me jõuame miljoni pagulaseni, siis on null koma kakskümmend kaks protsenti Euroopa äh, rahvastikust, null koma kakskümmend kaks protsenti. ja see on äh, vastuvõetav. Need, kes imetlevad hetkel proua Merkeli, Merkeli lähenemist selles valdkonnas, tuletaksin seda meelde me oleme näinud, et ümberpaigutamine on käivitunud, nägime seda Itaalia puhul ja mul on mõningaid küsimusi, mida me võime oodata, arvestades erinevate liikmesriikide erinevaid seisukohti. milliseid arenguid selles osas, mis puudutab konkreetseid meetmeid, mitte ainult vastuvõtu osas, aga ka lõimumise valdkonnas võime me oodata siit peale milliseid arenguid võiks ette näha Kreeka ja Itaalia puhul, kes on väga koormatud olnud selles olukorras ja kes on jäetud oma pea pikaks ajaks. olukord on olnud väga keeruline, samas mis puudutab ka olukord Türgit ja naaberriike Li, Liibanoni ja teisi riike. mis on Euroopa Liidu välispoliitika, milline või isegi ÜRO tasandil võiksime me oodata, mille käivitumist võiksime oodata ning samuti ka sõjaväeline kontroll näiteks Liibüa äh, piiril äh, ja teatud äh, isegi Vahemere piirkondades, aitäh. ja ähm, mul on väga hea meel, et ma pidasin ajast kinni suur tänu. Eva Jolie, palun. suur tänu. suur tänu äh,, äh, esimees ja suur äh, ja tervitan ka Rahvusassamblee komisjoni esimeest äh, see algatus on üks väga suurepärane algatus, mis võimaldab meil äh, mõtteid vahetada niivõrd olulisel teemal. ma tahaksin teiega jagada oma muljeid, mis on väga ebameeldivad äh, viimaselt äh, nõukogu kohtumiselt. meil on jäänud mulje, et Euroopa Liitu ei eksisteeri ja rahvuslikud huvid on esiplaanil. Itaalia, Kreeka ja Ungari on need, kes on esiliinil ja meie solidaarsus nende suhtes äh, ei ole olnud piisav. me peame Äh, muutma Dublinit ja meil on vaja, et komisjon teeks ettepaneku enne aasta lõppu. endise arengukomisjoni presidendi, esimehena olen ma šokeeritud, et julgetakse teha seda, et kasutada äh, vahendeid, mis on määratud äh, arenguabiks selleks, et kaitsta meie piire. arenguabi on vajalikum praegu kui kunagi varem eriti arvestades põgenike voogu. ma tervitan Sarpan, minister Sarpanti ettepanekut, kes kaitseb arenguabi, mida, seisab arenguabi eest, mida Prantsusmaa soovib jõuliselt vähendada neli miljonit inimest, kes elavad, neli tuhat inimest, kes elavad Prantsusmaal Kalees ebainimlikes tingimustel ja äh, nende voogude ees, kellega me ei suuda toime tulla ja neid vastu võtta. neli tuhat inimest on täiesti ebaväärikus äh, tingimustes ja ma tahaksin teada, kas Rahvusassambleega on konsulteeritud. ma tahaksin rõhutada, et president Francois Hollande peab ka maksma nende sõnade eest, mis tegelikkuseks ei saa ja ma ootan, et Rahvusassambleel oleks äh, selles suhtes ettepanekuid. aitäh ja Marko Finebal. suur tänu, proua esimees, aitäh selle algatuse eest. Äh, päevakajaline olukord on väga keeruline ja arvestades äh, äärmuslikku käitumist Iraagis, Liibüas, Süürias äh, ei ole hetkel langemas ja me näeme äh, suurt viletsust nendes riikides. Euroopat kriteeri-, kritiseeritakse oluliselt ja, ja öeldakse, et enama Euroopaga on meil võimalik ebaseadusliku sisserändu vastu võidelda ja vastu võtta need, kes on tõesti väga olulises viletsuses. meil on vaja pikaajalist poliitikat selleks, et lahendada probleem koha peal. meil on vaja arenguabi, mis peab olema väga oluline äh, ja suunatud vajalikesse riikidesse. ja meil on vaja ka Euroopa poliitikat kaitsevaldkonnas sest äh, nähes äh, sõjalisi konflikte Iraagis, Liibüas, Süürias, peab Euroopa tagama omale vahendeid selleks, et sõjaväeliselt äh, võimaldada tegutseda selliste probleemide kohaselt ja Euroopa riigid ei peaks iseseisvalt äh, siin äh, pingutama, meil on vaja Euroopa solidaarsust selles osas. et mis puudutab piire ja, ja Euroopa tasandi piirivalve loomist, meil on vaja võidelda sealhulgas. Prantsusmaal on äh, vaja vastu võtta kakskümmend nulli tuhat äh, pagulast ja arvestades äh, avalikkuse suhtumist, oleme valmis justkui võtma vastu iga aasta sadu tuhandeid siis pagulasi. ja kui me räägime siin ainult kahekümne neljast tuhandest siinkohal, tegelikult võtame vastu palju rohkem kogu aeg, aitäh! härra Patten järgmisena, palun. suur tänu, äh, suur tänu, härra esimees ja tere pärastlõunat, daamid ja härrad ma ütleksin midagi ka inglise perspektiivist, räägitud on siin üldarvudest, eelkõneleja rääkis sellest, et äh, räägitakse väga väikestest äh, arvudest võrreldes Euroopa rahvaarvuga, oleneb sellest, kus te elate toon arvud äh, Ühendkuningriigi kohta kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, nimelt äh, umbes kolmsada tuhat äh, suurenes meie elanikkond, see on üsna palju, aga arvestades, kui palju kindlustuskaarte välja anti, mille alusel inimesed töötada saavad, oli üle kaheksasaja tuhande, nii et siin on teatav lõhe meil on kindlasti mitte, ei ole meil vaja Euroopa varjupaigapoliitikat, see ainult tõmbaks inimesi Inglismaale ligi, me oleme viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul pidanud vastu võtma väga palju inimesi ja tavaline britt arvab, et me oleme oma töö ära teinud, meid on täiesti ära materdatud ja me ei kavatse midagi enam rohkem ette võtta, aga tahtsin rääkida midagi konkreetselt Galee kohta. Galees valitseb anarhia, prantslased on lubanud sellisel anarhial välja kujuneda aastate jooksul, tegemist on inimestega, kes ei ole pagulased enamus nendest on majandusmigrandid, nad on äärmiselt agressiivsed inimesed ja Galees toimuvad tõesti jahmatavad asjad. inimesed, kes eh, seal tegutsevad eh, tavapärase tööga, on rünnaku alla sattunud, näiteks veokijuhid ja nii edasi. mina tahaksin, et prantslased midagi teeksid ära Galees, vahistaksid inimkaubitsejad äh, vahistaksid need inimesed, kes eh, Eurostari eh, vara kahjustavad ja takistavad rongide liikumist ja ma tahaksin, et prantslased teeksid rohkem tööd valitsustevahelisel põhja eh, brittidega, mitte Euroopa tasandil, vaid valitsuste vahel. mina tahaksin, et Calais ja võib-olla ka Vahemere rannikul peaksid Briti ja Prantsuse mereväed tegutsema hakkama ja takistama nende inimeste siia jõudmist ja ma tahaksin, et prantslased tunnistaksid seda, et tegemist on teatava tegelema sissetungitüübiga ja tuleks midagi teha selleks, et koostada, aga kõigepealt äh, kord majja galees. suur tänu, härra Pätson. Joaquin Püüö järgmisena. suur tänu proua esinaine. rändeküsimused, äh, seda ei ole võimalik lahendada äh, liikmesriigi tasandil. tegemist on üleilmastunud probleemiga, arvestades regionaalseid probleeme, peab Euroopa Liit minu meelest äh, andma selge ja ajas vastupidava vastuse meie proua esimees juba nõudis seda, et Frontex saaks toetust nii rahalises mõttes kui ka personali mõttes mõlemaid ressursse tuleks suurendada selleks, et nad saaks täita nende ees seisvaid ülesandeid. aga konkreetseid küsimusi tuleb esitada ka selle kohta, kuidas me inimesed vastu võtame Euroopas. jah, nende kriisikeskuste loomine, kuhu inimesed jõuavad, annavad võimaluse lahku lüüa majandusmigrandid nii-öelda tõsistest pagulastest et eristataks sõjapagulasi nendest inimestest, kellel on teised motiivid Euroopa mandrile jõudma. kuid sellegipoolest tekib väga palju küsimusi kuidas need kriisikeskused luuakse, kuidas neid juhitakse ja mida see tähendab liikmesriikide jaoks. mulle tundub, et selle asja edukus sõltub paljudest aspektidest, tuleb tagada selle, et protseduur oleks piisavalt hästi paigas selleks, et otsused tuleksid kiiresti ja tõhusalt ja tasakaalukalt ja tuleb tagada ka see, et äh, liikmesriigid, kus need kriisikeskused on, leiaks solidaarsust teiste poolt. sellise kriisikeskuse loomine on kallis äh, ja on väga oluline, et nad saaksid toetust. ja minu meelest on väga tähtis tagada ka äh, rahaline toetus nende liikmesriikide poolt, kes ei ole asjast puudutatud nii palju või üldsegi mitte ei, me peame kuidagi äh, suutma paremini reageerida sellistele olukordadele tulevikus, me peame mõtlema sellele, miks need inimesed on hakanud liikuma, äh, nii sõjapagelased kui ka majandusmigrandid. me äh, peame mõtlema sellele, mida meie arengupoliitika ja välispoliitika, meie diplomaatiline töö on teinud selleks, et takistada neid inimesi äh, oma eluga mängimas, elukaalule seadmast äh, teel Euroopasse, me peaksime tagama olema rohkem selleks, et nendel inimestel ei oleks põhjust lahkuda, aga et nad, kui nad lahkuvad, võetaks siin paremini vastu, aitäh. suur tänu, järgmine kõneleja on härra äh, Le Breton, teil on poolteist minutit kõneaega. Äh, tere õhtust, kallid kaasmaalased, Dublini määrus on surnud, selle lämmatas rändevoog. nüüd see on nüüd asendatud ümberpaigutamise süsteemiga ehk kvootide süsteemiga. nelikümmend miljonit juunis, sada kuuskümmend tuhat septembris ja homme siis äh, kohustuslikud kvoodid, kus me räägime palju suurematest summadest, nagu proua Koratsa pilt Rahvaparteist äh, soovis. ehk teisisõnu tuleb tegutseda ja mul on hea meel äh, selle eest, et novembris äh, on tulemas Valletta konverents, äh, kus siis on rändeküsimused teemaks Aafrika partneritega. see konverents pakub palju lootust osalt poolt on sellel konverentsil ette nähtud paremat koostöö, paremate koostöökanalite loomine selleks, et inimesed jääksid koju ja ei hakkaks liikuma ja teiseks äh, tuleb seal rääkida sellest, milline on tagasisaatmise poliitika ja veel üks huvitav äh, punkt on seal sees. nimelt äh, pagulaste kohtlemine äh, ja see, et tuleb äh, sihikule võtta kaubitsejad, aga üks punkt on siin veel sees nimelt legaalsete mm, rändekoridoride loomine ja tundub, et Euroopa sellisest immigratsioonipoliitikast ei loobu. volinik Avramopolis juba juulis siin kojas ütles, rääkides Euroopa demograafiast, et äh, meil on tuhandeid inimesi puudu äh, ja ma kardan Euroopa pärast, kui me sellist poliitikat äh, arendame, et see samm tõesti kaastutakse. suur tänu! järgmisena saab sõna Prantsuse kolleeg, suur tänu, proua esimees, ka mul on väga hea meel selle algatuse võtmise eest ja ma tahaksin Euroopa kolleegidelt küsida, mida nad arvavad kolme asja kohta. kõigepealt äh, see, kui tõhus on olnud äh, pagulaste vastuvõtmise süsteem minu esimene täpse küsimus äh, on see, millest paljud kolleegid on juba rääkinud. millised sammud tuleks astuda selleks, et äh, tagada see, et pagulased äh, leiaksid elukoha, aga äh, samas vaadataks läbi nende varjupaiga toetlus nii kiiresti kui võimalik, kuidas tagada vastuvõtu tõhusus, aga loomulikult kõige raskem küsimus on ähm, nende koha leidmise küsimus ja nüüd, millised konkreetsed kavad on plaanis äh,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 harmoneerida vastuvõtu tingimused, kuidas tagada vastuvõtu kvaliteet kõikides liikmesriikides sarnane, kuidas tagada see, et need vahendid, mida on kasutatud, neid kasutataks äh, igal pool ühtemoodi Äh, eriti mis puudutab näiteks äh, laste äh, harimist Prantsusmaal, on ette nähtud vahendid koolidesse, kes võta, koolidele, kes võtavad vastu pagulaslapsed, kes ei oska ühtegi sõna prantsuse keelt. ka sellistes asjades on meil vaja ühtset poliitikat selleks, et vastuvõtutingimused igal pool oleks, oleksid ühesugused, aitäh. Our next speaker is Augustin Dias. ja järgmisena saab sõna Augustin Dias de Mera. No es la primera vez que nos enfrentamos en Europa a una crisis de refugiados. austatud kolleegid, see ei ole esimest korda, kui Euroopas on puhkenud rändekriis. meenutage Miloševitši aegu Kosovot, Balkani kriisi. Saksamaa on olnud suuremeelne nii tol ajal kui ka praegu me teame tuhande üheksasaja viiekümne esimesest aastast peale, mida tähendab mõiste pagulane, kuid mis selle taga praegu varjub inimesed, kes tulevad Liibüast, Suuria, Süüriast. millised on nende rändeteed üle Vahemere, üle Türgi, Lesbose kaudu, Balkani marsruudi kaudu? see üks kriis on andnud juba neli miljonit pagulast, seitse miljonit, kes on ümber asustatud, need on inimesed, kes tulevad Euroopasse, nad otsivad varjupaika ning sellele lisanduvad veel ka inimesed, kes lihtsalt hüppavad rongile ja püüavad leida Türgis võltsitud passid maksavad äh, inimestele, kes nad üle piiri toimetavad, tihti satub sinna hulka kurjategijaid, pagulasi on vaja hästi vastu võtta, pagulastele tuleb kaasa tunda, kuid see teine grupp, see tuleb tagasi saata. meie vastuvõtuvõimalused äh, ei saa olla piiritud, me peame äh, kiiresti rajama vastuvõtukeskused ning me peame rajama kriisikeskused selleks, et oleks võimalik inimesi registreerida, võtta neilt sõrmejäljed. selleks on eraldatud tohutult vahendeid ka Punane Rist on oma vahendeid suurendanud see sada kuuskümmend tuhat inimest, kes praegu komisjoni kava kaudu ümber jaotatakse ja nendega on vaja tegeleda, kuid meie juhtimiskorraldus peab olema parem. austatud daamid ja härrad. me reageerime praegu hädaolukorrale, kuid meil on vaja võidelda põhjustega, me peame kaasama ka diplomaatilised vahendid. me peame sõjalise konflikti lõpetama, kaasates ka Venemaa ja Türgi. me peame kasutama neid võimalusi, mis meil on. suur tänu ja Rahvusassambleega oleme suur tänu, lugupeetud äh, esinaine, lugupeetud tere õhtust kolleegidele Euroopa Parlamendis. me räägime olukorrast, kus meil on väga kiireloomuliselt äh, toetada sellist koostööd, mis on väga oluline ning Euroopa kontinendist on praegusel hetkel saanud üleilmse rände keskpunkt meil on väga palju äh, kriisikoldeid, mis põhjustavad suuri raskusi ja, ja mille kaudu tekib uusi marsruute Euroopasse. Frontexi olukord näitab, et rändekriis on praegusel hetkel olnud ebaõiglaselt jaotunud, ebaõiglus äh, on näidanud, et rändevoo on väga olulisel määral suurenenud sel ajal võrreldes varasemaga ja see omakorda tekitab raskusi probleem on geograafiliselt väga laialdane, on neid, kes põgenevad konflikti eest Süürias ja mujal, moodustavad enamuse nendest, kes üritavad Euroopasse jõuda. arvestades rändekriisi ulatust, on Euroopa reaktsiooni vaja täpsustada ja laiendada, kiireloomulised meetmed on vastu võetud ja vahendid on määratud kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist aastaks, need on kiireloomu-, erakorralised eh, meetmed aga rändekriisi ei saa äh, käsitleda ainult koodipõhiselt ümberasustamisega. me kõik oleme võimetud äh, selle ulatuse ees ja välis- ja siseministrite ühise kohtumisel äh, juba käsitleti seda kevadel. meil on vaja kiireloomulisi meetmeid, aga me peame tegelema ka nende allikatega ja see ulatus näitab seda, et meil on vaja kiiresti tegutseda koostöös äh, piiririikidega Schengeni alal ja tugevdada äh, piirikontrolli ning kriisikeskuste tööd ka väljaspool Euroopa Liitu. me võime vaid nentida, et rändepoliitikas Euroopa Liidus ei ole veel vajalikku mehhanismi, mis mõjutaks kõiki äh, liikmesriike võrdselt. ma tahaksin ka siinkohal juhtida teie tähelepanu sellele. ja järgmisena saab sõna Mirjam Tali suur tänu, esimees ja kaasesimees, suur tänu meie Rahvusassambleele sellest, et olete täna meiega liitunud, see on väga positiivne, et me saame pidada seda huvitavat arutelu. mina võtan sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ja tahan väga selgelt välja öelda, et me tervitame seda, et ränne on Euroopa Liidu äh, päevakajaliste teemade hulgas, aga samas tunneme me muret, sest nõukogu ei ole piisavalt rõhutanud äh, humanitaarõiguste ja humanitaarlähenemise kaitseks. tahaksin samuti rõhutada järgmist. ma leian, et me peaksime kaugemale minema utilitaarsest äh, nägemusest ja seda reaalsust eristama julgeolekust ja piirikontrollist ja mõningad konkreetsed sõnumid seoses sellega sooviksin teie reaktsiooni. meie fraktsiooni vaatenurgast tahaksime me rõhutada vajadust äh, täielikult rakendada ähm, ümberpaigutamise otsuseid, see peab olema otsuste esiplaanil, mis nõukogus vastu võetakse samuti leiame, et me peame eh, seadusandlusega edasi liikuma, tagama selle, et liikmesriigid ei saaks ümberpaigutamiskava eh, rakendamist edasi lükata. meile teeb muret see, et sellised viivitused võivad tekkida. ja kolmandaks, me soovime pikaajalist eh, Dublin kolme läbivaatamist, samal ajal on meie arvates vaja seda korralikult rakendada selleks, et taga, tagada Äh, pidev äh, humanitaarstandardite äh, rakendamine. ning lõpetuseks sooviksin ma teie poolt rohkem teada selle kohta, me leiame, et on vaja teha enam riiklikul tasandil selleks, et pagulaste lõimumist meie ühiskonda toetada ja ma tean, et Prantsusmaal on samuti see oluline teema ja väga huvitav oleks teada, mida Prantsusmaa teeb selleks, et paremini organiseerida dialoogi kogukondade vahel. suur tänu, Jerome Lambert, palun. aitäh, kallid kolleegid. esimene väljakutse, mis Euroopa Liidu ees seisab, puudutab seda, et meil on vaja päästa, eriti just merel, inimelusid. ja see küsimus on hetkel veel õhus. raskused tulenevad sellest, et saabudes Euroopa rannikule on pagulased ja, ja, ja teised sisserändajad ning see on väga suur väljakutse ka meile tulevikus. Euroopa võib ette näha ei saa ette näha, et ta elab nagu mingil saarel, ümbritsedes konflikt, ümbritsetuna konfliktidest. kliimavaldkond on juba praegu sellised väljakutsed, mis tõenäoliselt ka tulevikus süvenevad ja sellega seoses on meil vaja meie koostööpoliitikas äh, reageerida selleks, et koha peal juba reageerida. enamus äh, pagulasi, kes saabuvad äh, pagulaslaagritesse, on vahel seal üks kuni kaks aastat väga rasketes olukordades, nad saabuvad Euroopasse, kuna inimkaubitsejad võimaldavad neil nendest äh, laagritest lahkuda, nad jõuavad meie riikidesse ja muutuvad ja meie vastutus on neid assimileerida või neile pakkuda varjupaika. milliseid tingimusi me suudame neile luua, kui sel ajal, kui nad ootavad äh, tagasipöördumist oma riiki? meie vastutus on teha kõik selleks, et peatada äh, nende pagulaste saabumise põhjused ehk siis tagada rahu nendes riikides. aitäh! suur tänu, Jussi Halla-Aho, palun, on järgmine kõneleja. suur tänu, esimees, kallid kolleegid, Prantsusmaal, minu koduriik Soome on äh, plaaninud vastu võtta viiskümmend tuhat varjupaiga taotlust sel aastal. see on väga palju viie miljoni elanikuga riigile ja neliteist korda enam äh, iga-aastasest arvust. olukord loomulikult on veelgi katastroofilisem naaberriigis Rootsis. mõningad praktilised teemad on, mille kohta ma sooviksin teada, kuidas teised riigid on plaaninud neid äh, lahendada. meie oleme keskendunud selleks, et leida ajutine peavari äh, pagulastele meil ei ole vastuvõtukeskusi sellise hulga inimeste vastuvõtmiseks, me oleme kasutanud koole, haiglaid, vanglaid, Äh, isegi ten-, äh, telke. meie süsteem on täiesti selle all vankumas ja tavaliselt läheb käsitlemisele pool aastat, aga tõenäoliselt uues olukorras võtab see veelgi kauem. inimesed, kes saabuvad Soome, on valdavalt noored äh, mehed Iraagist ja Somaaliast. Nad rändavad läbi kogu Euroopa, sest nad on internetist lugenud, et tõenäolisem on saada rahvusvahelist kaitset Soomes kui paljudes teistes riikides. näiteks iraaklaste puhul on see seitsekümmend viis protsenti Soomes, kui see on vähem kui viisteist protsenti näiteks Taanis. inimesed tulevad suurte ootuste ja lootustega, kui nad äh, leiavad ennast äh, ülerahvastatud telkides, kus neil midagi ei ole teha, frustreeruvad nad ja muutuvad vihaseks. tuhanded äh, frustreerunud ja vihased mehed võõras ühiskonnas viivad paljude konfliktideni ja keeruliste olukordadeni. me ei saa neid inimesi hoida sellistes tingimustes pikka aega, aga meil on raske leida kortereid tuhandetele inimestele, eriti kui nad ei saa ise selle eest maksta ja kui neil on töökoha leidmine äh, väga ebatõenäoline, me ei tohiks siin olla naiivsed pagulased soovivad tavaliselt olla linna, suuremates linnades, mitte seal, kus tegelikult eluasemed on olemas, aitäh! Merci, Chantal Guite. suur tänu, Chantal Guite, järgmisena palun. suur tänu, äh, ma tahaksin äh, ka tervitada seda, mida on ära teinud Euroopa Komisjon rändeküsimustes, äh, mille ta on seadnud ühe oma poliitiliseks prioriteediks Euroopa tasandil tulebki tegutseda, me peame seda tegema ka nii tõhusalt kui võimalik, Euroopa peab olema solidaarne, humaanne nende inimeste suhtes, kes põgenevad sõja ja vaesuse eest ja minu esimene märkus on see, et oluline on see, et Euroopa ei tegutseks mitte ainult kriisiolukorras, neid kriise on palju, kuid see ei ole üks kõige parem lahendus. meil peab olema tõesti ühtne Euroopa varjupaiga rändepoliitika selleks, et ennetada neid kriise. ma nimelt äh, ei usu, et äh, me ei oleks saanud ennetada sellist äh, olukorda ja eelarve nüüd on äh, siis hädaeelarve nii-öelda vastu võetud, äh, kas on mõeldud äh, pagulaste vastuvõtmiseks aga ka midagi stabiilsemat, kas on mingisugused sellised kavad paigas, mis toetavaksid integratsiooni? nüüd on räägitud ajakirjanduses sellest, et tuleks tuua sisse erakordne Euroopa maks, et sellest on räägitud Euroopa Komisjoniga ja Saksamaaga, kas tegemist on mingisuguse kuulujutuga, see on paljudes ajakirjades, ajalehtedes äh, jutuks olnud, aga kas sellel on ka mingisugust alust? ja tahaksin teada ka täpsemat infot selle, kuidas äh, Euroopa teeb koostööd äh, varjupaiga kõrge esindajaga ÜRO-st, sest et ilma selle koostööta pagulaslaagrite osas äh, naaberriikides, sõjakolde naaberriikides on, on meie tegutsemine mõttetu. kindlasti tuleb teha koostööd äh, nende inimestega, kes äh, võtavad pagulasi vastu märksa suuremas koguses, kui seda teevad Euroopa riigid, aitäh! suur tänu! järgmisena peaks äh, sõna saama Rahvaparteist kolmas liige, kuid äh, kedagi ei ole saalis ja seega kas Pariisis äh, on järgmine kõneleja valmis? ja sellisel juhul saab sõna kohe Didier Konta. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, väga paljud Euroopa juhid on seisukohal, et tuleb minna kaugemale Dublinist ja välja kujundada tõeline Euroopa rändepoliitika. rändemäärus, mis on äh, käibel aastast kaks tuhat kolm, ikka ja jälle leiab rikkumist Euroopa liikmesriikide poole, eriti Euroopa lõunaosas, kuid kolleegid, see süsteem näeb ette seda, et varjupaiga taotleja saab taotluse esitada ainult selles riigis, kus ta registreeriti ametivõimude poolt esimesel Euroopa Liidu territooriumile sisenemisel. see on oluline Äh, säte, kuid muidugi pani väga suure koorma alla Vahemere äh, riikidele, kes on rändevoogudele kõige lähemal. aga äh, minu meelest tuleks rohkem ära teha lähteriikides, vaadata juba seal varjupaigataotlused üle ja vältida nii-öelda neid surmaretki üle Vahemere. kas on midagi sellist tehtud teie komisjonis ka, kas on räägitud Euroopa varjupaiga õiguse poliitikast, selline äh, ühtne poliitika oleks väga oluline, et võtta ära koormat äh, liikmesriikidelt. kas tuleks üle vaadata siis Dublini määrus, kui jah, siis äh, mismoodi? ja ma lisaksin selle, miks äh, see kriisi lähenemine, mida näeb ette artiklis kolmkümmend kolm Dublini määrus, miks sellega on tekkinud raskusi, selle rakendamisel ja mul on üks küsimus, mis läheb natuke selles samas suunas äh, millele viitas kolleeg Kitee. meil on vaja Euroopast vahendeid selleks, et varjupaiga taotlejad integreerida. Neile tuleb õpetada, neile tuleb õpetada teatud Euroopa keeli, minu meelest see on väga oluline element selleks, et nad oleksid paremini integreeritud meie tavaellu. suur tänu, Iljana Jotova järgmisena, palun, teil on kaks minutit kõneaega suur tänu, äh, proua esimees, äh, suur tänu ka teile, kallid kolleegid Pariisis, et andsite meile võimaluse üheskoos rääkida teemast, mis on väga oluline ja loomulikult päevakajaline. väga palju on juba öeldud äh, praeguseks, aga esitaksin veel ühe küsimuse. kuidas teie, Prantsusmaa parlamendi liikmed, hindate Euroopa seadusandlust, mis on juba välja pakutud? kuidas näete neid viimaseid komisjoni otsuseid ja ülemkogu otsuseid äh, rändeküsimustes ja täpsemalt äh, huvitab mind teie seisukoht kriisikeskuste kohta. kas on see oht, et äh, need getostuvad, need piirkonnad? ja lubage mulle öelda, et ma ei ole absoluutselt nõus ühe Prantsuse poliitikuga, kes paari nädala eest andis Figaros intervjuu äh, kus ta ütles, et ta toetab ähm, liikmesriikides äh, näiteks nagu Bulgaaria, Kreeka ja Itaalia sellist äh, stopperi äh, süsteemi, ähm, siis peatatakse edasiliikumine ülejäänud Euroopasse. mida teie sellest arvate, mida te arvate selle poliitika lähenemisest, see on täiesti vastuvõetamatu ja see ainult lõhestab Euroopa ja sellised sõnad alati tekitavad äh, hirmu inimeste seas, ma kinnitan seda teile. suur tänu, tegite nii lühidalt ja Marietta Karamanli saab järgmisena sõna kes on meie raportöör ja kellel on kindlasti nii mõndagi lisada. suur tänu, proua esimees, minu meelest äh, meie arvamuste vahetus täna näitab konkreetselt seda, et me oleme kõik Euroopas valmis üheskoos midagi ära tegema kriiside ja, ja probleemide ees. Äh, ja me oleme näinud seda, et meil on vaja ühtset rändepoliitikat me, see aitab meil just nimelt kaitsta meie põhiväärtusi, meie vabadusi ja see aitab öö, äh, näidata üles ka maailma suhtes solidaarsust. no ma teeksin mõned ettepanekud, mis tulenevad öö, äh, osaliselt äh, meie parlamendis tehtud tööst, aga ka tänasest vahtlusest äh, puudutab see siis äh, piiride kontrolli või turvaliste riikide nimekirja või kahepoolseid suhteid. minu meelest on väga oluline seesama ümberpaigutamise süsteem. me peame välja arendama, nii nagu kolleegid ütlesid, tõesti Euroopa-ülese süsteemi aga kõige olulisem on ilmselt meie tegevus päritoluriikides, sest et muidu see probleem ei ole lahendatav, kuid üks küsimus on veel õhus, äh, millele ma varem juba viitasin, kuid tuletaksin uuesti meelde. Äh, tegelikult fina-, äh, finantsvahendid, kui palju meil on tegelikult raha nende rändeprobleemide lahendamiseks. mitu korda on räägitud ümberpaigutamisest, me oleme teinud konkreetseid ettepanekuid nende kriteeriumite kohta Äh, mille esitas Euroopa Komisjon. meile tunduvad need kriteeriumid äh, natukene viltu olevat, tuleb arvestada näiteks ka ümberpaigutamise puhul tööpuuduse määra äh, liikmesriikides, see ei ole ju sugugi võrdne liikmesriikides, iga liikmesriigi reaalsusega tuleb arvestada selleks, et see solidaarsus oleks tõesti ka tegelikkuses tunnetatav. ja lõpetuseks minu meelest peab üles kutsuma kõike liikmesriike oma vastutust kandma, vaatamata sellele, kui suured või väikesed nad on. suurus ei oma siin mingisugust rolli, solidaarsuse nõue kehtib kõigile jah, väga lühidalt võiksin ma viidata tervele reale küsimustele, mis suunati Prantsusmaale konkreetselt. Prantsusmaa on juba kriisikeskuste loomisesse äh, panustanud, äh, sellest ka kolleegid rääkisid varjupaigasüsteemi eh, alane direktiiv võeti üle ja see rakendub aasta lõpuks ja veel üks element, mis on väga oluline ja millele tuleks viidata, meie mm, piiripolitsei ja kriisikeskuste toimimine äh, meie siseminister täna ütles, et me oleme kindlasti äh, väga huvitatud suurema rolli mängimisest ümberpaigutamise skeemide all. järgmine kõneleja on Gerard Dupree. suur tänu, härra esimees, tere õhtust, kallid sõbrad Prantsusmaal, lubage mul kõigepealt öelda, et mulle äh, Äh, avaldas väga suurt äh, muljet äh, see, kui huvitatud te olete Euroopa asjadest ja ausalt öeldes teinekord oleks tore kuulda ka siin kojas nii tabavaid seisukohti aga me oleme kõik nõus äh, sellega, et meil on vaja ühtset äh, varjupaiga ja rändepoliitikat, aga meil on vaja ka ühtset poliitikat selleks, et äh, tegeleda selle probleemi juurtega. kui me vaatame praegu olukorda Lähis-Idas, kui me vaatame neid algatusi, mida on tehtud ühelt või teiselt poolt, siis meil ei ole sellist ühtset poliitikat, meil ei ole ühtset sõjaväelist poliitikat, Francois Hollande pommitab, aga Putin liigub edasi me ei tea, mida teha Türgiga kas Türgi on äh, turvaline riik või ei ole, kuidas me peaksime neid aitama, mida me neilt ootame, on täiesti selge, et praegu äh, Türgi on see riik, kus enamus kolmandate riikide, kolmandatest riikidest tulevaid inimesi meie elanikule jõuavad, nii et nendes elementides minu meelest tuleb kokkuleppele jõuda. ja veel, minu meelest me ei ole teinud veel piisavaid jõupingutusi eh, erinevate liikmesriikide vahel solidaarsuse osas kriisikeskuste puhul. Need kriisikeskused peaksid siis ümber paigutama teatud hulga inimesi, aga vähemalt pool jääb nendesse eh, riikidesse, kus need kriisikeskused on loodud, kui me praegu loeme seda, mis on ette nähtud ja ma arvan, et solidaarsuse mõttes ma ma küll ei saa olla veendunud, et me oleme läinud piisavalt kaugele ma arvan, et me ei ole läinud ka piisavalt kaugele selles osas, mis puudutab ühtset varjupaiga definitsiooni. Äh, prantslased on teinud ettepaneku varjupaigaamet luua aga miks ei nõuta praegu seda, et kõik taotlused vaadataks läbi ühtemoodi, miks ei võiks olla EASO see, kes vaataks läbi kõik need taotlused igal pool, miks see süsteem ei käivituks kohe praegu, minu meelest niimoodi oleks võimalik adekvaatselt äh, läbi vaadata kõik ühtemoodi varjupaigataotlused. mul on veel aega, mulle tundub. no siis viimane asi. see, mis puudutab Frontexit te võite meile loota üsna mitu äh, kolleegi äh, viitas sellele, et Frontexi vahendeid tuleks äh, suurendada. me kindlasti ei ole lihtne Euroopa piiridel kontrolli saavutamine, aga Frontexi roll kindlasti peaks tõusma tagasisaatmise osas tagasisaatmine ei ole muidugi Euroopa Liidu prioriteet number üks, aga kui me tahame usaldusväärset poliitikat, siis peab olema ka võimalik, et need inimesed, kellel ei ole põhjust ega vahendeid Euroopa territooriumil, äh, põhjust Euroopa vahenditel olla, peaks olema tagasi saadetud inimlikus, inimlikul viisil. Is... meie poolt on viimane kõneleja äh, härra Kirkos, teil on kaks minutit aitäh, mina sooviksin eh, omalt poolt eh, Prantsuse kolleege tervitada eh, ning juba rohkem kui aasta me räägime rändeküsimustest ning nüüdseks oleme me jõudnud selgusele selles osas, mis on kõige tähtsamad see sada kuuskümmend tuhat inimest, kes tuleb ümber jaotada ja küsimus on aga selles, kas need inimesed tõepoolest vajavad varjupaika või me saadame nad tagasi sinna, kust nad on tulnud. kui me anname neile varju ja kellele me anname nüüd varjupaiga, kas nendele, kes oskavad hästi ujuda või nendele, kes suudavad maksta üle piiri toimetajatele meil on tegelikult vaja siiski rääkida sellest, kuidas võimendada Euroopasse legaalset sisserännet mitte keegi ei tohiks saabuda Euroopa Liitu, kui teda ei registreerita ja kui tal ei ole selleks õigust. see tähendab seda, et on riike, kes kes suunavad varjupaigataotlejad meile edasi, nad tulevad edasi meie juurde, nad maksavad üle piiritoimetajatele, me peame silmas pidama mitte ainult piiri väljaspoolt meie piire olevaid riike, vaid me peame mõtlema ka sellele, kuidas toimetada nende riikidega, kes saadavad pagulased meile edasi. meie peame nende inimestega tegelema, neid majutama, nende eest hea seisma. Nendele punktidele on vaja leida vastused. meil on vaja laiaulatuslikku lähenemist rändeküsimustele ning viimane kommentaar minu poolt president Olan oli äh, meie parlamendis ning äh, ta ütles, et pagulased suunduvad ju kõik tegelikult Saksamaale, kuid küsimus on selles, miks ikkagi on, soovivad pagulased minna just sinna suur tänu, meil on nüüd esialgne kõnelejate nimekiri läbi võetud, meil on kolm inimest, kes soovivad veel vaba mikrofoni all sõna võtta ja igale ühele, igale kolmele annaksin ühe minuti kõneaega. Äh, kui palju soovivad äh, Prantsusmaal äh, vaba mikrofoni all sõna? mitte keegi. meil on olukord siin korra, kontrolli all. ja kõigepealt saab sõna proua Ribodalu. Kristin Wimberg üks minut ja Koratsa Pilt üks minut. selles järjekorras suur tänu, esimees, tere õhtust, kallid kolleegid Pariisis, teema on väga oluline ja me mõistame, et see poliitika nii Brüsselis kui ka Pariisis on kõik selline valdkond, mis puudutab rasket teekonda üle Vahemere ma tahaksin meelde tuletada seda, mida sotsiaaldemokraatide kolleeg juba ütles, mis puudutab seda üldist rändepoliitikat, sellele on viidanud mitmed ja tõesti, tegemist on kiireloomulise küsimusega, et vastu võtta pagulased. me paneme paika seda üldist lähenemist ja meie soovime, et äh, majandusmigrante äh, ei tohiks käsitleda kui midagi äh, negatiivset äh, Euroopa tasandi seadusandlus peab sellele samuti tasa, tähelepanu pöörama. ja me peame mõistma, millist majanduslikku kasu on sellest võimalik saada ja mul on väga hea meel selle üle, mida selles osas on juba välja uuritud, aitäh. kolleeg Vimberg, palun. ledamöter ja suur tänu, härra juhataja. austatud parlamendisaadikud, me räägime täna solidaarsusest ja sellest, et kõik peavad vastutust kandma ja nimelt kõik liikmesriigid. see on iseenesestmõistetav, et kõik kannavad vastutust, kuid ma leian, et liikmesriikide suveräänsust ei tohi seejuures samuti unustada. igal liikmesriigil on endal õigus ise otsustada, kui palju ta suudab abistada ning kõik liikmesriigid ei saa võtta vastu sama palju, nii palju pagulasi, kui neile määratud on. me ei saa liikmesriike sundida oma eh, vastutust kandma etendatud määral. ma leian, ma leian, et eh, see, mis proua Merkel ütles, et Dublin on surnud, eh, on õige kuid küsimus on selles, kas piirid ikka saab lukku panna. mul on veel üks minut, nii et ma saan öelda veel paar sõna ka lõimimise kohta. mida teie Prantsusmaal arvate sellest, kas kõiki neid pagulasi on võimalik lõimida, kas selleks on piisavalt raha? Madame la President, korra otsa pilt, palun suur tänu, ma tahaksin äh, proua esimese äh, öelda, kui väga ma olen rahul sellega, et meil oli võimalik kolleegidega seda arutelu pidada, et leida ühised lahendused ja kuidas äh, nii-öelda see rändeteema paremäärmuslaste küüsist äh, üle haarata ja leida vettpidavad äh, pikaajalised lahendused, riiklik lähenemine ei ole võimalus, me peame kandma oma vastutust ning see, mida üks Pariisi kolleegidest esitas, jah, Dublini määrust on vaja läbi vaadata selles osas, mis puudutab kohustuslikku jaotamismehhanismi kõik liikmesriigid peavad kandma oma vastutust. meil on Euroopa abi, on fond, on põgeni-, pagulasfond, on Frontex, meil on ühine poliitika, meil on ühised reeglid, puudu on ainult selle rakendamise tahtest ja viitan ka Prantsusmaale, teie kes te esindate inimõigusi, peate äh, avalikku arvamust kujundama selle asemel, et lasta hävitaval äh, retoorikal paremäärmuslaste poolt äh, olukorda keeruliseks muuta. suur tänu! aitäh! meie poolt on soovinud siiski sõna üks kolleeg. aitäh, ma tahaksin reageerida sellele, mida proua Koratsa-Pilt ütles tegemist on äh, üliolulise teemaga. ja see teema ei kao paari aastaga päevakorrast, tegemist on pikaajalise valdkonnaga ja selles osas on vaja leida Euroopa tasandi lahendused. tegemist on valdkonnaga, mida me, juhul kui me ei käsitle seda nii nagu öeldud ja lühiajaliselt, siis pikemas perspektiivis Äh, jaoks on vaja teha otsused juba praegu. Äh, ei ole võimalik oodata. Äh, harmoneeritud poliitikat on vaja ellu viia juba praegu. ja mis puudutab rolli ja selle rolli tugevdamist Frontexi osas ei ole olnud piisav ja on vaja tõesti jõuda sellise ühise lahenduseni juba praegu ja lõpetuseks äh, tahaksin õnnitleda teid, äh, proua esimees, selle eest, et olete korraldanud äh, lugupeetud aseesimehega selle koosoleku, mina leian, et tegemist on suurepärase ühiskonnaga, ühisaruteluga Euroopa Parlamendiga ja sellega peaks kindlasti jätkama ja lõpetuseks tahaksin teile lihtsalt braavo öelda, proua esimees. suur tänu. Te näete, eh, mil määral on tegemist solidaarse komisjoniga meie komisjoni nimel ja lõpetuseks sooviksin tänada kõiki selle suurepärase koosoleku eest. meil loomulikult oleks olnud vaja rohkem aega selleks, et arutelu jätkata aga sellest lähtuvalt äh, näeme me ühtset lähenemist, seda, et meil on vaja ühist tegutsemist tugevdada rändevaldkonnas ja sealhulgas ka vastuvõtu küsimustes, mis puudutab äh, juurdepääsu haridusele ja eluasemese, eluasemele ja me ei tohi kuidagi siin seda tugevdatud solidaarsust äh, kõrvale jätta. Euroopa Parlamendi Äh, lähenemine kaasseadusandjana täidab väga olulist rolli ja jääme tähelepanelikult ootama ettepanekuid, mis te esitate Euroopa Komisjonile. kriis on alati olnud Euroopale võimaluseks edasi arendada ja loomulikult on palju küsimusi, mis vajavad lahendamist, eriti mis puudutab äh, Dublini määrust, diplomaatiline tegevus ja poliitiline äh, tegevus arenguvaldkonnas selleks, et olukorrast välja tulla, peame me positiivselt äh, toetama arengupoliitikat ja mitte selle vahendeid äh, mujale suunama, mis eelarve küsimused on loomulikult keskseks teemaks selleks, et tegutseda selles valdkonnas. me ei saa Euroopat tõhusaks ja tugevaks äh, muuta ilma sellele vahendeid määramata ja seegi peab eelarves olema äh, vastavad vahendid ette nähtud kaks tuhat kuusteist aastaks mitmeaastase finantsraamistikust lähtuvalt ja head kolleegid, finantsteenuste maks on üks valdkond, mis on Euroopa Liidu omavahendiks ja me saaksime tõesti sellega näidata, et me oleme Euroopas solidaarsused, solidaarsed ja ma loodan, et meil on võimalik sama häid arutelusid pidada ka tulevikus, aitäh osalemise eest! proua esineja, kallid kolleegid, aeg saab läbi, ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid tänasel arutelul, tegemist oli nii-öelda esimese korraga, esilinastusega meie komisjoni jaoks vähemalt sellises formaadis, kohtumisi korraldada ja seda võiks teha teinegi kord ja üritame siis eh, seda mõnikord veel ette võtta. võib-olla oleks eh, põhjust rääkida eh, alalisest ümberpaigutamise kavast, Frontexist ja ma arvan, et see on suurepärane eeskuju ka teiste rahvusparlamentide jaoks ja mul oleks väga hea meel, kui see leiaks kordamist. suur tänu! tegemist oli uue asjaga meie jaoks, aitäh, et osalesite, aitäh! Ich bin böse gewesen. Ja, ja, du warst drei Minuten. Thank you very much. Bye bye.